palju on sõnasoovijaid. järgmine päevakorrapunkt on ühisarutelu terrorismi vastase võitluse kohta ning äh, siin teevad äh, komisjoni nõukogu avaldused kehaskannerite kasutamise kohta ning samuti ka luureteenistuste tegevuse kohta terrorismi vastase võitluse strateegiate raames. ning nõukogu nimel saab sõna härra Peres Rubalcava. härra president lugupeetud saadikud ma sooviksin arut- alustada seda arutelu tänades parlamenti võimaluse eest see arutelu siin maha pidada et meil on võimalus kõige suurem oht ütleb president on see et me, ma noomin kolme suure fraktsiooni esimehi, aga ma pean seda tegema. härra Kombendiit, härra Verhofstadt, härra Schulz, nõukogu räägib praegu. nii et ma paluksin, kui te tahate lobiseda, tehke seda mujal. suur tänu teile. ma ütlesin, ma sooviksin tänada parlamenti võimalusest rääkida terrorivastasest poliitikast ning teatud elementidest, mis sellega seotud on. ning seda natuke pärast seda, kui maailmas pisut on üle läinud see ehmatus, mille Detroitis toimunud terrorirünnaku katse maailmas tekitas ma arvan, et sellistest äh, asjadest rääkimine on väga oluline, ma arvan, et on väga tähtis, et me siiski teeks kogu aeg te tööd edasi rahulikult äh, ja peatumatult, sest kui on tegu sellise ohuga, nagu seda on terrorismioht, siis äh, eriti võttes arvesse, et terrorismioht ei ole vähenenud üheski Euroopa Liidu liikmesriigis. me teame, et terroristid jälgivad meid, me teame, et nad üritavad oma tegevusviise muuta, et meiepoolseid äh, strateegiaid terrorismivastaseks võitluseks üle kavaldada. ning sellega seoses peab meie strateegia olema innovaatiline, ta peab muutuma, ta peab paranema ja me peame olema võimelised õppima teiste vigadest. samas äh, on täiesti selge, et kui ei oleks olnud äh, Detroiti läbi kukkunud terrorirünnakut, detsembris, siis me ei räägiks sellest asjast praegusel kujul, meie praegusel kujul. selge on see, et meil on vaja ennetada, meil on vaja järelutusi teha, peame analüüsima terror-, Detroitis toimunut. arutelu algab sellest, mis ei toiminud. samuti tuleb arutusele võtta meetmed, mis erinevates riikides kasutusele võetakse, et sellised äh, probleemid enam ei tekiks. selle tõttu on vaja ana-, erinevaid andmeid analüüsida, tuleb rääkida terrorivastaste, vastu võitlevatest organisatsioonidest, nende vahenditest ja meetoditest ning samuti tuleb rääkida ka äh, kehaskänneritest. ja äh, kõik see on seotud selle terrorirünnakuga, mis õnneks läbi kukkus ma sooviksin rääkida kõige ilmselgematest järeldustest, mille, mida võib teha seoses äh, Detroiti läbi kukkunud terrorirünnakuga. Nagu neid järeldusi oleks viis. esimene, Detroitis toimunud näitab, et tsiviillennundus on endiselt terroristide jaoks prioriteetne sihtmärk. teiseks Detroitis toimunud näitab, et andmete kogumine on väga oluline ja veel olulisem on neid äh, õigesti analüüsida ja koguda. kolmandaks, Detroitis toimunud näitab, et Al-Qaeda äh, on võimeline tegutsema väljaspool nii-öelda oma territooriumeid ehk siis väljaspool Araabia poolsaart mil, mille alusorganisatsioon oli eh, Detroiti läbikukkunud eh, terrorirünnak või siis Põhja-Aafrika Al-Qaeda, kelle tegutsemisi me kõik väga hästi mäletame. neljandaks, see näitab, kui oluline on eh, radikaalsuse vastu võitlemine et, ning äärmuslikkuse vastu võitlemine. samuti peame nõrgemaid riike väga hoolikalt jälgima, peame jälgima neid riike, mis võiksid nii-öelda osutuda ebaõnnestunud riikideks. esimene ja teine järeldus ehk siis äh, tsiviillennunduse äh, ohtlikkus ning äh, vajadus koguda äh, andmeid toovad meid täna õhtuse arutelu juurde. või õigemini täna õhtuse kahe arutelu juurde, milleks on andmete kogumine e, ja salvestamine ning samuti kehaskannarite küsimus. tegu pole uue e, aruteluga, sellest ei räägida siin esimest korda e, ning härra Kirkhope tegi, esitas oma raporti novembri lõpus selles kojas, tegu oli väga huvitava ja mõistliku raportiga. siin räägiti andmekogumise ja äh, andmete ütlemise eh, vajadusest ning samuti ka isikuandmete kogumisest. sest see informatsioon ning selle informatsiooni analüüs on, nagu öö, eh, oleme seda näinud, on öö, eh, väga oluline osa terrorismi öö, ennetamisel ja selle vastu võitlemisel. me peame teadma, kes on terroristid, kus nad võivad rünnata, kes võivad neid aidata, me peame teadma, milline infrastruktuur on tekkinud, millist materjali kasutatakse, me teame teada, millised on nende kommunikatsioonivahendid ja kõike seda võttes äh, aluseks andmebaase ja samuti ka eriallikaid. selleks, et seda informatsiooni kättesaadavaks teha, peame suutma omavahel infot vahetada ja me peame seda tegema võimalikult adekvaatselt. on tõsi, nagu ma võin teile kinnitada, et eh, mõningad atentaatidest eh, oleks võinud ära hoida, kui eh, informatsioon oleks jõudnud nendeni, kellele langes terrorismivastase võitluse eest vastutus õigel ajal. kui öö, äh, oleks võimalik olnud integreeritult öö, äh, informatsiooni analüüsida, kui seda oleks intelligentselt tehtud ning see toob loomulikult meid info haldamisküsimuste juurde. selleks, et infot adekvaatselt vahetada, on Euroopa Liidu raames välja töötatud strateegia, mis on osa nõukogu poolt vastu võetud otsustest möödunud novembris, mis puudutab siis ehm, andmevahetust erinevate luureorganite vahel, mis peaks muutma efektiivsemaks eh, terrorismivastase võitluse. see puudutab ainult olulisi andmeid, mitte midagi muud. liigsed eh, andmed eh, toovad tihti kaasa täiesti vastupidise tulemuse nagu selles strateegias välja öeldud on, on küsimus selles, et äh, infovahetus toimuks professionaalselt, efektiivselt äh, ja samuti usaldusväärselt ja arusaadavalt äh, meie kodanike ja samuti ka professionaalide jaoks. selles dokumendis öeldakse, et tegu on strateegiaga, mis nagu siin on öeldud Euroopa Parlamendis väga tihti, mis võtab arvesse Eh, vajaduse võidelda terrorismi vastu ja samuti eh, vajaduse kaitsta inimeste õigusi, nende õigust privaatsustele, nende isikuandmete kaitsele. nagu ma teile ütlesin oma sõnavõtu alguses, eh, järeldused, mille võiks teha Detroiti ebaõnnestunud terrorirünnakust, on see, et tsiviillennundus on endiselt eesmärk terroristide jaoks, sest terrorist suutis lennukisse minna äh, ja äh, äh, tal oli piisavalt, tal oli piisavalt äh, lõhkeainet kaasas, et lennuk plahvatama panna ja seda hoolimata sellest, kui palju on, kui suured turvameetmed on kasutuses meie lennujaamades. see tähendab seda, et meie, meie turva, julgeolekumeetmed ei ole piisavad. Õnneks, et ähm, äh, terrorirünnak ei läinud läbi, aga ta oleks võinud läbi minna. me peame parandama oma turvameetmeid. me peame tegema kõik selleks, et terroristid eh, või võimalikud terroristid eh, saaks istuda eh, tsiviillennuki peale. keegi ei tohiks, keegi ei tohiks pääseda lennukisse relvade või lõhkeainetega, kui me ei suuda seda teha, siis me peame tegema kõik selleks, et sellist tragöödiat lennu ajal ei toimuks ning see ongi just see raamistik, mille, mida aluseks võttes arutatakse täna õhtul siin kojas seda küsimust ja see puudutab loomulikult ka kehaskännereid. nagu te teate, komisjon tegeleb põhiliselt äh, lennuturvalisusega, see on komisjoni pädevuses. Nende pädevuses on ka reeglite kehtestamine. transpordiministrid arutavad samuti seda küsimust, kuid ma pean teile siiski ütlema, et lennuturvalisus oli mitteametlikul ministrite nõukogu eh, kohtumisel arutelul paar nädalat tagasi Toledos ja me jõudsime mõningatele järeldustele. kõigepealt leiame, et on väga oluline, et Euroopa Liidus oleks eh, ühtne seisukoht kehaskännerite osas, see puudutab eriti julgeolekusüsteeme meie lennujaamades. ei tohi lubada, et mõned lennujaamad äh, on vähem turvalised kui teised, sest kokkuvõttes see tähendab seda, et me kõik eh, oleme eh, ebaturvalises olukorras. teiseks, tegu on väga delikaatse ja keerulise küsimusega. siin on erinevad aspektid, mida tuleks arvesse võtma, millest esimene oleks teada, kui efektiivsed sellised skännerid üldse on. kas see aitab ära hoida, et lõhkeainetega inimesed pääseks lennuki pardale? teine küsimus äh, on eh, küsim-, puudutab seda, kas eh, see, eh, sellised skannerid on, vähendavad inimese õigust privaatsusele ning kolmas küsimus puudutab sidet terviseküsimuste ja kehaskännerite vahel, kas nad võivad ohustada inimeste tervist. ning need kolm küsimust, efektiivsus, nende mõju tervisele ja samuti eh, selle seotus eh, inimeste põhiõiguste ja vabadustega ongi komisjonipoolse eh, uurimuse aluseks, mille esitatakse, mis esitatakse nõukogule ja parlamendile. tuleb läbi viia sügavuti minev arutelu, mis võimaldaks meil leida ühisseisukoha selles valdkonnas ma arvan, et me kindlasti võtame arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrist, mis äh, arutas kehaskännerite küsimust ning arutati ka võimalust, arutati ka seda, kuidas see võib äh, mõjutada inimeste põhiõiguseid, äh, samuti puudutab see andmekaitset, terviseküsimusi ja ka majandusaspekte. ma arvan, et seda tuleks arvesse võtta ka meie tulevastes aruteludes. suur tänu teile! et meil on võimalik sellest siin rääkida ja tänan, et eh, president on nii paindlik oma ajakavaga. Äh, äh, äh, ja Euroopa Komisjonist on meil kaks volinikku, kõigepealt saab sõna härra Kallas. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, ekstsellentsid, daamid ja härrad mikrofon töötab. me oleme siin selleks, et esitada kombineeritud nägemus teatud aspektidest, mis iseloomustavad võitlust terrorismiga. minu prioriteet transpordivolinikuna on loomulikult reisijate ohutus ja turvalisus, see on peamine prioriteet ühise transpordipoliitika jaoks ja see on alati äärmiselt tähtis Northwest Airlinesi äh, lend kakssada viiskümmend viis kahekümne viiendal detsembril Detroiti on taas näidanud, kui reaalne on oht tsiviillennundusele. ma tahaksin rõhutada, et olemasolevad Euroopa Liidu standardid lennuohutuse osas leidsid korrektset rakendamist kahekümne viiendal detsembril Amsterdamis Schipholi lennujaamas. see intsident näitas veel kord luure tegevuse nurjumist lennundus on terroristide sihikul endiselt, me ei saa seda asjaolu ignoreerida. lennundusohutus tuleb seepärast tagada läbi kõigi kohaste vahendite vastavalt põhiõigustele. meedia, lennunduse osapooled on kõik meie käest küsinud, kas olemasolevad turvasüsteemid on piisavalt head või peame me edasi tegutsema. selles osas täna uus, uued skriinimistehnoloogiad, nimetatud kehaskännerid, on arutlusel kõikjal. mis puudutab bodiskannerite kasutamist lennujaamades, lennundusohutuse eksperdid on seisukohal, et nendel aparaatidel on paremas, paremad äh, võimalused kui praegused äh, screening'u seadmed. Äh, kuid eelis ei ole väga suur E-, eelis on seega siiski olemas. kui palju see aga annab lennujaamade ohutusele ja millised on tagajärjed tervisele ja eraelule, ei ole veel täielikult täna selge. nagu parlament on aastal kaks tuhat kaheksa täheldanud, keha kuvanditega seotud tehnoloogia tõstatab terve rea küsimusi seotud eraeluga, andmekaitsega ja tervisega. mina tulen aprillis välja kuvanditehnoloogia ja skannerite kasutamise teemalise raportiga lennujaamades. see vastab parlamendi resolutsioonile aastast kaks tuhat kaheksa. me peame neid küsimusi tõsiselt vaatlema. samuti peame otsustama, kas nende muredega tuleks pigem tegeleda liikmesriigi tasandil või Euroopa Liidu tasandil. minu meelest Euroopa Liidu raamistik oleks parem lähemine. ma ütlen seda tuginedes meie kogenemusele alates üheteistkümnendast septembrist ning tuginedes äh, lennunduse ühtse turu kogemusele. ühtsed standardid nii turvalisuse kui isik, kui eraelu osas on tähtsad. lennujaamade ohutus on aga palju laiem küsimus. võitlus äh, terrorismiga, mis võtab sihikule tsiviillennundusele, on meil vaja äh, tervet hulka kombineeritud meetmeid, profileerimine, luureandmed, erinevad uurimismeetodid ning rahvusvaheline koostöö. nagu härra minister just ütles, terroristid arenevad, ka meie peame arenema. kehaskannerid on ainult üks element. ma ootan huviga teie nägemusi ja tänan tähelepanu eest. suur tänu, härra Kallas ning nüüd saab sõna proua Malmström suur tänu, eh, president. Eh, see on siis uus komisjoni duaalne lähenemine, mida te siin näete. nagu arutelu näitas, nüüd meil on Lissaboni leping ja me oleme liikumas uude faasi. ma, mul on hea meel ja mul on au töötada koos teiega terrorismiastase võitluse alal ning turvalisusega seotud küsimustes ja me loomulikult teeme seda kõike, teades, et liikmesriikidel lasub lõplik vastutus operatiivse ja luuretegevuse eest selles vallas. tuletaksin teile meelde, mõned olid ka kuula-, minu kuulamisel paar nädalat tagasi, ma andsin lubaduse, et ma viin läbi hinnangu kõigi terrorismivastase võitluse poliitikate osas. esimese sammuna olen ma oma talitlustel palunud koostada ülevaade ja hinnang seni saavutatu kohta. sellest saab alus, mille põhjal ma otsustan, kuidas edasi liikuda me peame hindama, peame täielikult mõistma, mis meil on praegu olemas, millised on selle mõjud, millest on puudu, millised asjad kattuvad selleks, et pakkuda välja uusi meetmeid ja paremini välja töötatud meetmeid. ma esitan teile oma töö ja hinnangu tulemused, kui see, need valmivad, kuid see ei tähenda seda, et ma ei oleks täielikult teadlik sellest, et terrorioht ei ole vähenenud, nagu kolleeg Kallas ja nõukogu eesistuja ütlesid, me teame, et terrorism on endiselt üks olulisematest ohtudest meie väärtustele ja meie demokraatiale. Detroiti lend näitab seda selgelt. Europoli statistika näitab, et aastal kaks tuhat kaheksa Euroopa Liidu liikmesriikides oli viissada viisteist õnnestunud või ebaõnnestunud terrorirünnakut kolmsada viiskümmend üheksa üksikisikut äh, anti kohtu alla süüdistatuna terrorismis, sada kaheksakümmend menetlust järgnes selle, viiskümmend protsenti olid seotud Al-Qaedaga või islamiterrorismiga, kolmkümmend üheksa protsenti separa-, olid eraldi äh, rünnak, separatistlikud rünnakud nagu ETA omad Hispaanias. ning muidugi Mumbai äh, rünnak, kus sihile olid võetud Euroopa kodanikud, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi liikmed parlamendi töötajad. Europoli andmed näitavad selget pilti, terrorism tegutseb endiselt ja me ei tohi valvsust kaotada, tuleb kasutada kõiki vahendeid terrorismivastases võitluses, samas loomulikult täielikult kinni pidades põhiõigustest. kui me uurime, millised instrumendid on meie käsutuses täna, siis meil on muidugi Euroopa terrorismivastase võitluse strateegia, mis töötati välja pärast Madridi ja Londoni rünnakuid, siin rõhutatakse Euroopa Liidu äh, kohustust võidelda globaalselt terrorismiga, kinni pidades inimõigustest ja tagades kodanikel elada vabaduses, turvalisuses ja õigusruumis. see kohustus kehtib endiselt, vabadust ilma turvalisuseta ei ole ja turvalisust ilma vabaduseta ka mitte. ja seepärast eh, põhiõiguste austamine terrorismivastases võitluses ei ole mitte ainult nõue igasuguses demokraatlikus ühiskonnas, vaid ka vajadus tagamaks, et meie poliitikad on usaldusväärsed, legitiimsed ja jätkusuutlikud. seepärast komisjon pakub välja ainult meetmed, mis läbivad sõelumise põhiõiguste osas ning ka range mõjuhinnangu, kaasa arvatud isikuandmete osas. terrorism on ülemaailmne nähtus, nagu me teame, ja seepärast tuleb teha koostööd partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kõikjal maailmas see on meie kindel soov. rääkides sisemisest mõõtmest, meil on terrorismivastase võitluse strateegia ning selle eesmärgid, kuidas Euroopa Liit saab osaleda terrorismivastases võitluses, ma jagan neid eesmärke, eriti on vaja teha lõpp vägivaldsele radikaliseerumisele, kaitsta kriitilist infrastruktuuri, toetada ohvreid, parandada infovahetust riiklike ametivõimude vahel ning teha koostööd kõigi osapooltega mõelda mittekonventsionaalsetele ohtudele, parandada ohtude tuvastamist, jätta terroristid ilma finantsvahenditest ja investeerida rohkem teadusuuringutesse ning tehnoloogia arengusse. Nende poliitikate osas on Euroopa Komisjon teinud äh, tihedat koostööd liikmesriikidega ja komisjon on teinud, andnud ka olulise panuse õigusliku raamistiku alal, meil on näiteks Euroopa arreteerimisorder, mille osas valitses äh, Euroopa Liidu liikmekirjade osas üksmeel. ja see on lihtsustanud koostööd. meil on interneti osas äh, mitmeid meetmeid, mi-, meil on Euroopa programm kaitmaks kriitilisi instra-, infrastruktuure ning äh, takistamaks <clears throat> terroristide ligipääsu lõhkeainetele ja rahastamisele. Euroopa Liidu tegevuskava lõhkeainete osas äh, on siin tähtsaks sammuks. pakun välja õigusloomelise raamistiku selleks, et tegeleda ohtudega, mis seostuvad äh, lõhkeainete valmistamiseks vajalike ainetega selleks, et kodukootud lõhkeaineid ei oleks võimalik toota. CVNR tegevuskava samuti, äh, millega komisjon tuli välja eelmise aasta juunis ja mis nõukogus heaks kiideti, seal on ka sada kolmkümmend meedet ning komisjon on äh, sada, kuni sada miljonit eurot sihtotstarbeliselt eraldanud rakendamise lihtsustamiseks. ma olen kindel, et lähiaastatel Euroopa Komisjon jätkab oma rolli edendamist kui lihtsustajad ja katalüsaatorid. selleks, et võiks vahetada parimaid kogemusi, ühendada vahe, ressursse, välja töötada ühiseid lähenemisi riikideülestele ohtudele, peame ka uurima, kuidas kasutada finantsressursse. seda saaks teha läbi rahvusvahelise tu-, julgeolekufondi koos asutamise, see on ka Stockholmi programmi osa. ja lõpetuseks, rahvusvaheline infovahetus, andmete kogumine, nende säilitamine, see puudutab tuhandeid kodanikke. see oli selgelt näha ka eelmises arutelus. siin tuleb täita väga kõrgeid andmekaitsenorme selleks, et vältida väärkasutusi, tuleb ka loomulikult tagada, nagu volinik Kallas ütles, et me ühendame erinevad asjad kohaselt omavahel esitan lähitulemuses ühendatud andmekaitserežiimi koostöös Vivian Redingiga. ka siia kaasan ka politsei koostöö. kõik see tuleb hinnangus arvesse ja see saab olema meie julgeolekustrateegia vihmavarju all. selle esitame teile peatselt. lõpetuseks tahaksin öelda, et pikemas perspektiivis võitleme terrorismiga edukalt ainult siis, kui me suudame äh, edastada oma väärtused, kui me peame kinni põhiväärtusest, me peame vältima kahemõttelist poliitikaid või topeltstandardeid. me saame ainult jääda kõrgelt moraalseks ja ära hoida võõrdumist meie ühiskondadest, kui me tahame kindlaks jääda oma väärtustele, inimõigustele ja õigusriigile. väljavaated on väga lootusrikkad. oleks tore olnud, kui oleks olnud veel proua Reding ka veel siin kohal nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja ma kavatsen kõne eest väga karmilt kinni pidada. härra Weber, ma, te saite ilmselt sellest aru, kui ma seda kreeka keeles ütlesin, härra Weber, teil on poolteist minutit aega. Äh, kohe, kui on äh, saadikute kord, siis muutub president tunduvalt rangemaks äh, sõnavõtu aja osas. austatud nõukogu ja komisjoni esindajad, kallid kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et täna ei räägita mitte ainult kehaskanneritest, vaid terrorismivastasest võitlusest üldse. terrorism on olemas ja kujutab endast ohtu Euroopa kodanikele ja meie tegevus selles valdkonnas on positiivne. ja ma tahaksin tänada sellega seoses just neid inimesi, kes vastutavad julgeoleku eest ja nad on viimastel aastatel tõesti suurepärast tööd teinud. aga nüüd on vaja teada, et mis meid lähiaastatel ootab. kolm konkreetset ettepanekut. kõigepealt koostöö erinevate ametivõimude vahel Euroopas. kõigis dokumentides ja suurte pealkirjadega räägitakse sellest, et tuleb tugevdada, tõhustada koostööd, need on on suurepärased avaldused, aga praktikas mitte midagi ei tehta. ja meil ei meil ei ole puudu andmetest, aga meil on puudu ametivõimude omavahelisest koostööst. ja selles osas ma paluksin, et nõukogu teeks seda tööd, mida ta peab tegema, komisjon esitaks vastavad ettepanekud. teiseks, mis puudutab andmete kogumist, eh, andmete säilitamist va-, vastu võetud seadusandlus ja neid õigusakte peab järgima ja sellega peab kaasas käima ka mõju, mõjuhinnang. meil oli just SWIFTi alane arutelu, aga nüüd ma tahaksin teie käest küsida, aga miks me peame sellisel moel paika panema Ühendriikidega koostööd, aga seda sellepärast, et meie eurooplastena ise ei ole suutelised neid andmeid kasutama ja minu küsimus teile, kas me oleme suutelised neid andmeid kasutama, see on tõesti küsimus, mille me peaksime endale esitama. ja suur tänu, et olite suuremeelne kõneaja osas. härra Ilka Draui. meeter wil ik namens SND fractie drie belangrijke randvoorwaarden vermelden die voor ons SS ma tahaksin tähelepanu juhtida kolmele esmatähtsale asjale mis puudutab kehaskannерite eh, teemat. me räägime siin, et, et tegemist on imeväärsete ja suurepäraste vahenditega, aga meil on vaja harmoniseeritud lähenemist sellele ja mängureegleid Euroopa Liidu tasandil. ja eh, nõukogu eesistuja, te juhtisite ka sellele tähelepanu. ma tahaksin öelda, et kui on mõningaid et liikmesriike, kes ei tee piisavalt jõupingutusi, et meil peab olema ühine lähenemine võitlusele terrorismi vastu, me ei tohi kiireloomulisi järeldus, järeldusi teha, kehaskannerite eh, kasutamist ei saa käsitleda väljaspool muud konteksti, me peame seda vaatama seoses teiste eh, teemadega, nagu eh, rahvatervis ja ka eelarveline mõju. ja teiseks, ei saa jätta mõju, mõju, muljet, et kehaskannerid tagavad nüüd sajaprotsendiliselt turvalisuse. Te teate, et eh, nad suudavad avastada lõhkeaineid, mis on paigutatud kehal, aga mitte keha sisse ja komisjon, ma olen selle komisjoni lähenemise poolt, kes esitab eh, uuringud ja alles seejärel konkreetsed ettepanekud. proua Meissner, austatud härra äh, president, et eesistuja rääkis sellest, et meie sooviks on, et meil oleksid lennunduses kindlamad ja turvalisemad süsteemid, Detroit näitas seda väga hästi ja seetõttu on vaja kas-, kasutusele võtta kehaskannerid, mida kasutatakse Ühendriikides ja teistes riikides, aga kas see tagab lennunduse ohutuse? väga palju erinevaid küsimusi seondub sellele, sellega, et milliseid, eh, milliseid kiiri täpselt kasutatakse, kas see, kas see on hea või kahjulik eh, tervisele ja milliseid lõhkeaineid see võimaldab eh, avastada ja sellega seondub ka kulude küsimus. nii et terve rida on veel küsimusi, mis vajavad selgitamist ja te rääkisite sellest, aga meil on vaja Euroopa Liidu ulatuses lahendust. ja mis puudutab et me peame kõiki vahendeid kasutama ja äh, vaatama, et kas, kes on need, kes neid pomme soovivad just äh, kasutada, paiga, paigaldada. Er austatud härra president, mõni aeg tagasi parlament äh, ütles, et kui hakatakse kasutama kehaskannereid, siis peame me järgima seda, mis puudutab inimväärikust, inimeste tervishoidu ja me peame tagama ka kõik sellega seonduva, röntgenkiirgus ja nii edasi. Heathrow's Londonis kasutatakse kõiki neid aparaate ilma valikuvõimaluseta ja Itaalias on ka samasugused samasugune tehnika sisse viidud ja ka Hollandis on nõutud eh, nende kasutamist kõigi lendude osas ja mitte ainult lendude osas, mis suunduvad Ühendriikidesse. ja kui me nüüd räägime sellest tehnikast, siis ja eh, see tehnika kasutamisest, kas see on selle lahendus, mida me soovime, siin ma olen nõus meie sotsiaaldemokraatidest kolleegiga, me peame teadma, millist Euroopat me soovime, sellepärast et täielikku totaalset julgeolekut ei ole olemas. härra Van Dalen, üks minut. austatud härra president, uus äh, keha äh, skannerite põlvkond vastab äh, meie äh, kaasaja nõudmistel, et ta näitab erinevaid punkte ja näitab seda, et kas inimesel on mingid keelatud esemed kaasas ja siis kontrollitakse seda inimest veel täiendavalt edasi, aga need skannerid ei mõjuta inimese tervist mitte sugugi mitte rohkem kui äh, näiteks mobiiltelefonid ja Nad on väga tõhusad, need skannerid, see aitab meil vähendada ka kulusid, mis seonduvad reisijate kontrollimisega. ja kehaskannerid on väga head vahendid võitlemaks terrorismi vastu ja me, minu seisukoht on see, et me võiksime väga kiirelt sisse viia nende vahendite kasutamise. härra Tavares, poolteist minutit, palun. Um um suur tänu, härra president, paar päeva tagasi sain ma äh, meili ühelt lobistilt, kes äh, kaitses kehaskannereid ja rääkis ka Detroiti atentaadist. ma ei tea täpselt, äh, mitu tuhat eurot see maksab, vist sada kakskümmend tuhat. muidugi oli Detroiti atentaat. tegemist oli amatöörist terroristiga, kel, kes äh, avastati, kuid äh, me ei saa, me Euroopa Parlamendis siin me teame, et meil lasub vastutus ja äh, võidelda terrorismi vastu, väga tähtis on see, et meil oleks rohkem andmeid, aga me peame järgima teatud reegleid ja nõukogu poole pealt on väga palju neid, kes räägivad sellest, et terrorismioht ei ole vähenenud. Te peaksite alustama sellest, et korralikult oma tööd teha, seepärast et Detroiti atentaati oleks väga lihtne olnud vältida. me räägime siin sellest, kuidas me tulevikus seda tööd korraldame, aga aga terroristid saavad ka ju oma keha sisse mujale peita lõhkeaineid, mis see tähendab siis, et me hakkame röntgenülesvõtteid inimestest tegema? härra Paksas, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. Euroopa Parlament peab andma endast parima selleks, et salateenistused ei kasutaks terrorivastast võitlust õigustusena piinamistele, salavanglatele või isegi riigipööretele, kui valitsus ei nõustu nende meetoditega. Briti suursaadik Usbekistanis, härra Murray, on äh, esinenud Euroopa Parlamendi komisjoni ees, öeldes, et ma olen, mul on palju tõendeid piinamisest Usbekistanis. Äh, üks kinnipeetu suri kuulamisel, sest äh, teda piinati keeva veega. härra Wood on öelnud, et ter-, et piinamise saadud tunnistused ei ole piisavaks tõendiks. kas see pole inimõiguste jalge alla tallamine? ma nõuan parlamentaarset juurdlust ja ma tahan ajutise komisjoni taas kokkukutsumist uurimaks äh, luurekeskagentuuri lende Euroopas. Äh, suur tänu, härra, härra Kleis tuleb olla ettevaatlik, arutelu terrorismi teemadele ei tohi piirduda kehaskänneritega. nõukogu ja komisjon oma avaldustes ei ole rääkinud islami radikaalset, radikaalsest islamist, mis on ometi rahvusvahelise terrorismi allikas. kui poliitiliselt korrektseks jäädes tahetakse sellest hoiduda, siis äh, tabab meid nurjumine. komisjon ja parlament rõhutavad kodanike õiguste austamist, kuid oht on öö, äh, sattuda formalismi. seda me täheldasime ka terrorismi rahastamise arutelul. meil on vaja üldist lähenemist terrorismile. vastasel korral ei äh, te-, tegutseme Euroopa Liidu kodanike huvides. suur tänu. härra Kuhn, poolteist minutit. härra president, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. rahvapartei jaoks terrorismivastane võitlus on kahekümne esimese sajandi suurim väljakutse. seda tuleb teha läbi parlamentaarse töö ta transpordikomisjonis on arutatud mitte ainult vedelike transporti, vaid ka kehaskännerite küsimust. nagu mõned kolleegid on ka öelnud, ei ole sajaprotsendilist äh, turvalisust, ei saa olema seda ka tulevikus. tehniliselt oleks muidugi võimalik asju täiendada selleks, et me läheneksime võimalikult sajaprotsendilisele turvalisusele, kuid kinni tuleb pidada teatud reeglitest, kaasa arvatud parlamentaarse tegevuse osas. reisijate tervis ei tohi sattuda ohtu. seepärast on tähtis, et kehaskännerid äh, arendataks välja, tuginedes teatud põhimõttele nagu inimese õigused, ei tohi alati rääkida kehaskänneritest kui ähm, eeskujust. transpordikomisjon ja avalike vabaduste komisjon on leppinud kokku, et Euroopa Komisjon peaks meile tegema ettepaneku märtsi lõpus või aprilli alguses kehaskannarite osas igal juhul enne suvepuhkust. meil on vaja sidusat koostööd Transpordikomisjoni ja avalike vabaduste komisjoni vahel. meil on vaja ka Euroopa sert-, tasandil sertifitseerimist. tuleb täita kõik tingimused selleks, et homogeensel viisil tava, tagada turvalisus kogu Euroopa kontinendil. härra Morales, äh, president, volinikud, meil on väga hea meel teid kuulda. volinik Reding ütles eelmisel nädalal, me, me teame seda, et kehaskännertel võib olla oluline mõju eraelule, seega me peame mõtlema nende mõjule, see on just täpselt selline avaldus milliseid me peaksime selles varases staadiumis tegema. meie sotsiaaldemokraatidena usume tehnoloogiasse ja selle rolli terrorismivastases võitluses. proua Malmström osutas äh, selle laiemale potentsiaalile õiguslikus raamistikus, see on tõsine võitlus, mind peatatakse paljudes lennujaamades, tehnoloogia äh, võimaldab mind kellegi teisega mitte segi ajada, kuid inimeste jaoks, keda ma esindan oma valimisringkonnas, keda koheldakse halvasti, turvakontrollis so,. Nemad soovivad ohutust, selle me saame transpordikomisjoni ühisele lähe-, lägine- lähe,, lähenemisele tuginedes, kuid nende koda-, nende kodanikuvabadusi tuleb ka kaitsta. liikmesriigid, kes on alustanud skaneerimist, peaksid teadma, et lähenemine peaks olema üle-euroopaline, et see ole, peaks olema tulemuslik ja ohutu. proua Ladford, palun oh,. Sorry Um, <laughs> ma soo-, sooviksin rääkida sellest, et ka luureorganid eh, peavad seadustest kinni pidama. meie eh, Suurbritannias on eh, valitsuse salatsemine tulnud väga pingsalt kõnele viimasel ajal. näiteks Benjamin Hameni piinamise puhul selgus, et valitsus oli sellest teadlik mida arvata sellest Euroopa eh, leppe artikli kuu eh, jõhkrast eh, rikkumisest? ma juhatasin delegatsiooni Londonisse, kus Jeff Woon veetis pool koosolekut rünnates mind ja väites, et me, me topime oma asja, nina Suurbritannia saladustesse. E, Suurbritannias peab nii mõndagi nüüd juhtuma, Suurbritannias peab toimuma ähm, uuritama äh, rikkumisi inimõiguste e, osas, samuti tuleb politsei uurimine ning süüdistuse esitamine äh, äh, kiiresti sellega algust teha ja tuleb ka järgi uurida, kas piinatuid sunniti vaikima ja samuti samuti tuleb selgelt üle vaadata seda, see, kuidas luureorganisatsioonid tegutsevad, seda seni pole tehtud. tagasi kehaskannerite juurde. mina arvan, et kõik meetmed, mis avalikkuse turvalisust suurendavad, tuleb arvesse võtta, kuid samas peab see olema see kõik siiski ähm, proportsionaalne ning tuleb respekteerida neid inimesi, kes pole midagi halba teinud. pärast seda, kui kahekümne viiendal detsembril üritati lennuk lahvatama panna Ameerika Ühendriikidest, peame mõtlema selle peale, kuidas suurendada eh, turvalisust. mõningad liikmesriigid, eriti minu kodumaa, on öö, eh, otsustanud, et selliseid masinaid tuleb kohustuslikus korras kasutusele võtta see tähendab seda, et kes ta ei äh, skaneerita, see ei saa lennata, mina olen absoluutselt sellele vastu. ma pean ütlema ka seda, et Suurbritannia valitsuse otsus äh, äh, vaadata üle, vaadata, jätta kõrvale lastekaitseseadused ja sundida ka lapsi ähm, skannerid läbima, on aktsepteerimatu. sest problema-, probleemiks oli kahekümne viiendal detsembril põhimõtteliselt probleem infovahetuses sest äh, selliseid äh, lõhkeaineid, mida see mees kasutas, ei oleks skännerid ka avastanud. kahjuks ma pean ütlema, et meil on vaja äh, tegelikult toimivat süsteemi reiside päritolu kohta. järgmisena saab sõna härra Borghesio. terrorism evolve continuamente, noi dovremmo stare terrorism, terrorismi vastu tuleb võidelda peame kasutusele võtma kõikvõimalikud tehnikad, sest ka terroristid kasutavad uusi tehnikaid. tuleb kaitsta eraelu, tuleb eh, kasutada arenenud tehnoloogiaid. peaksime tundma muret eh, Luksemburgi, eh, Luksemburgi kohtu viimaste otsuste pärast. eriti selles, mis puudutab islami terrorismi, ärgem katsugem nüüd äh, siin häid vanaisi äh, mängida. see muudab meid äh, nõrgemaks, me peame olema ühtne rinne äh, terrorismi vastu aina raskem on välja selgitada terroristid, nad võivad igale poole jõuda, nad võivad olla selles lennukis, millega me sõitma hakkame. nii et kui me üritame garanteerida muudkui kõikide õigusi, siis kokkuvõttes eh, me toome ohvriks oma sisemise julgeoleku. sellega peaks volinikud tegelema. Tor-, terrorism on, tegelikult ohtlik terrorism on islami terrorismi. härra Ehrenhauser, üks minut. kaks tuhat kakssada ohvrit on langenud terrorismi ohvrid. paar aastat hiljem tuhat, kuusteist tuhat. kuid samas aastas sureb AIDSi, päevas sureb AIDSi kuus, mit-, tuhandeid inimesi. me ei tohi äh, tuua ohvriks vabadusi ja õiguseid. minule tundub, et ei tohi muutuda hüsteeriliseks. Euroopa Parlament peab kasutusele võtma demokraatliku kontrolli instrumendid, mis on olemas liikmesriikides. tahaksin teha üleskutse Euroopa Komisjonile. see eh, finan-, finantseerimist, eh, terrorismivastase võitluse finantseerimist peab garanteerima Euroopa Komisjon. Jimenez Becerril, tänan. me ei tohiks oodata sündmusi ära selleks, et tegutseda, me peaksime eelnevalt tegutseda, me ei tee seda. ja õnnetuseks me liigume edasi ainult siis, kui toimuvad terrorirünnakud, nagu juhtus Detroiti juhtumi puhul. me e, peaksime tegutsema selleks, et garanteerida lennu turvalisust. julgeolek lennujaamades on meie vastutus, me ei tohi sellest kõrvale hiilida. me ei tohi oodata, sest terroristid ei oota, sellega seoses peavad komisjonid garanteerima, et äh, samas äh, inimeste eraelu äh, ja intiimsus saab kaitstud. peame vastu võtma otsuseid, mis puudutavad kogu Euroopa Liitu, need, kes kardavad, et inimeste põhiõiguseid rikutakse, siis ma tahaksin öelda neile, et kõige suurem õigus on õigus elule, kes me armastame vabadust üle kõigu, peame olema siiski, tundma ennast kindlalt selleks, et tunda ennast ka vabalt härra Lopez Aguilar, tänan, härra president. terrorism on ülemaailmne oht. tema, selle vastu võitlemine on ühisvastutus. Lissaboni lepe on aluseks Euroopa terrorivastase võitluse väljatöötamisel. ma sooviksin esile tõsta mõningad aspektid, mis peaksid olema meie äh, need poliitika aluseks. me peaksime invest-, peaksime uurima seda, kuidas finantseeritakse terrorismi, peaksime kasutama kõigi teaduslikke vahendeid ja võimalusi, et võidelda terrorismi vastu, samas respekteerides inimeste õigusi ja vabadusi. peaksime tegema koostööd kolmandate riikide, Afganistani, äh, Pakistani ja Somaaliaga. me peame garanteerima lennuohutuse peame tegema kõik selleks, et eh, tehnoloogilised edusammed ehk siis kehaskännerid eh, respekteeriks inimese eh, intiimsust ja samuti ka tervist, kuid eriti ei tohiks nad takistada liikumist lennujaamades. samuti tuleks arvesse võtta, mis ta öeldi hiljutisel ministrite kohtumisel Toledos ja samuti tuleb teha tihedat koostööd Ameerika Ühendriikidega selle ühtse ohu vastu võitlemisel härra Görens. härra president, üks vahendeid, kuidas ennetada terrorismi, on luuretegevus. aga seejärel on vaja ka, et teave liiguks. aga kas on praegu asjalood niimoodi? miski pole vähem kindel. Ühendriikide luureteenistused, kas nad hoiavad oma Euroopa kolleege kursis? igal juhul see, mis puudutab terroristi, kes peati, peeti kinni Amsterdami Detroiti äh, liinil äh,, võimaldab selles kahelda ja tõstatub üldine küsimus, et kas terrorismialase teabevahetuse süsteem järgib vastastikuse põhimõtet. E, parlamendipoolse kontrolli organid on öö, e, meil väga vaja selles osas ja selleks, et öö, e, nõuda meie käest öö, andmete edastamisele heakskiitu, siis peavad Ameerika ametivõimud või,

ja räägime ainult luuretegevusest äh, ja tehnikast, siis minu meelest ei räägi me äh, sellest teemast äh, täpselt samamoodi me räägi, nagu me räägiksime ainult haiguse sümptomitest, aga ei räägi tema põhjustest. et me ei saa ainult nende väliste näistajatega pi-, piirduda, me peame vaatama ka, kus on terrorismi juured ja äh, terrorismi taga tihti on ka teatud äh, rühmade mittesoovimine integreeruda äh, Euroopa kultuurilisse tahusta. ja me peaksime arutama ka moslemite integratsiooni taset Euroopa ühiskonda ja nende soovi integreeruda. ma arvan, et me peaksime arutama ka seda küsimust, aga mulle tundub, et ei ole erilist tahet seda teha. ja kallid kolleegid kõigist poliitilistest fraktsioonidest, ma küsiksin teie käest, et mille kohta me seisukohta võtame, kui me ei võta seisukohta Euroopa rahvaste osas? Uh, suur tänu, härra president. esindades Põhja-Iirimaad, tean väga hästi, milline kohutav mõju on terrorismil süütutele tsiviilisikutele millise, millised katastroofilised tagajärjed on sellel, kui inimesed käivad lihtsalt oma oste tegemas Belfastis, tabavad noori ja vanu ohud, mis tuletavad meelde eelmist maailmasõda. me räägime siin julgeolekujõudude koostööst. Põhja-Iirimaa kogemus näitab, et nende panus hoia, säilitab paljusid inimelusid, mul ei ole selles mingit kahtlust. me peame toetama neid jõudusid, andma neile vahendeid, mida nad vajavad selleks, et terrorismi ennetada. me ei tohi välja vahetada turvalisust vabaduse vastu. terrorism hävitab elusid ja kogukondi. olen isegi kuulnud täna siin kojas, et terrorism on hüsteeria milline täielik mõttetus, uskuge mind, kui püssimees üritab kelleltki võtta elu, on see külm ja surmav reaalsus, millest minu valijad väga palju teavad. suur tänu, härra Koilju. suur tänu. härra president, me oleme nõus, et tuleb kaitsta isikuid ja varasid, tuleb tagada äh, transpordivahendite ohutus on legitiivseid muresid, mis seonduvad kehaskänneritega, loodetavasti need lahendatakse uuringutes, mida komisjon on tellinud ja loodetavasti me saame peatselt ka tulemused ja need esitatakse Euroopa Parlamendile. Tuleb tõestada, kas nad on tõhusad, kas nad äh, kahjustavad tervist ja kas inimväärikus on tagatud ja inimeste intiimsus. Äh, räägitakse valikust, et inimesed võiksid otsustada lasta end skaneerida või mitte või siis lasta end läbi otsida vanal moel. on aga liikmesriike, kes leiavad, et kui me ei nõu, nõustu kontrollidega, siis ei saa ka lennukisse üldse minna, ehk siis, et see muutuks äh, kohustuslik. ma tänan teid, proua Malmström, teie üldise hinnangu eest, kuid ma pean ütlema, et meil on vastutus, me peame leidma lahendused turvalisuse osas, ilma et inimväärikus kannataks. proua Krisbek, üks minut. võitlus terrorismiga on vajalik, tuleb ära hoida oht demokraatiale, siin valitseb konsensus Euroopa Parlamendis. kui me nüüd kuuleme pidevalt, et inim-, et rahvas, kes tahab oh-, ohvriks tuua vabaduse ja kaotab sellega nii vabaduse kui turvalisuse, minu meelest see on liialdatud, minu meelest tuleb teha kõik selleks, et oleks tasakaal turvalisuse ja vabaduse vahel, sest sellele tugineb demokraatia ja vastasel korral võidavad terroristid, kui neil õnnestubki meid terroriseerida. mul on kaks küsimust kehaskannerite osas, esiteks turvalisuse küsimus, kas kehaskannerid võimaldavad täna äh, kindlalt tagada äh, julgeolekutingimused ja vabaduste osas tahaksin tõesti teada, kas pole ohtu tervisele? loomulikult inimeste intiimsus on ohus, loomulikult põhiõigused ning tuleb ning äh, oht on nende kuvandite kasutamises samuti. nii et me peaksime edasi liikuma ühenduse tasandil kõik koos Euroopa demokraatia raames, tänan suur tänu. ma nägin, et ähm, väga paljud tõstsid sinise kaardi, kuid äh, meil ei ole aega catch the eye jaoks praegu. vägivalla ja hirmutamise kasutamine poliitilistel eesmärkidel. Need, kes peavad kalliks äh, demokraatiat ja rahu, peaksid olema mures demokraat-, terrorismi pärast. Sinn, Sinn Fein ja IRA on nüüd valitsuses Põhja-Iirimaal. Nad pommitasid, tulistasid, mõrvasid selleks, et saavutada edu valimistel. millist paremat näidet võib tuua edukatest terroristidest kui kommunism Venemaal, Ida-Euroopas ja Aasias? Hiina terrori-, Hiinat terroreerib, terroriseerib endiselt Hiina Kommunistlik Partei. Pole paremat näidet edukast terrorismist. komisjon, kelle, kellele parlament andis kinnituse eile, selle hulka kuuluvad endise, endiste kommunistlike reži-, režiimide aparatšikud. komisjoni president on endine maoist, tulevased terroristid leiavad see, kindlasti, et see on kõik väga julgustandev. järgmisena saab sõna härra Fidanza. suur tänu meie ühiskondade julgeolek on väärtus, mille üle läbirääkimisi ei peeta. tõhususega peab kaasnema äh, kõige kõrgema taseme koostöö luuresüsteemide vahel. Euroopa ministrid on õigesti teinud, kui nad pole juhindunud emotsioonidest ja panustanud koostööle. mõned on üritanud katsetada kehaskännereid kui eeskirjad ei ole ühtlustatud, selleks tuleb äh, tugineda uurimistulemustele. rääkides tervisest, me toetame ettevaatuspõhimõtet, me tahame teada, äh, milline tagajärg on röntgeni kiirgusel. rääkides äh, eraelust ja kehapiltidest, mis kutsustatakse Äh, millest räägitakse nagu GPS ja muu ei kuulukski meie ellu juba pikka aega. rahvusvahelise terrorismi ainus äh, piir ongi oht inimese tervislikku, terviklikkusele. That... kallid kolleegid, ma annan sõna järgmistele inimestele ja ma kavatsen lihtsalt mikrofoni välja lükitada minuti möödudes. ma ei hakka äh, kloppima haamriga ega ma ei hakka paluma, vaid ma lihtsalt võtan mikrofoni ära nii et ma, nüüd ma loen need ette, mis vastavas nii, järjekorras. Mr Matulka, Mr Lightfried, Mr Ensik, Miss Benova, Mr Tanok, Mr Ernst and Mr Molzer. One minute each and.... Teil on kõigil üks minut, rohkem mitte sekunditki. vabandan teiste ees, härra Zasata, palun. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy austatud härra president, kallid kolleegid, nagu näitas tänane arutelu, siis kehaskanneritega seondub väga palju lahendamata küsimusi, muidugi julgeolekuga, julgeoleku küsimus on prioriteetne küsimus, aga ei tohi unustada ka seda, et me peame rakendama proportsionaalsuse põhimõtet. selliste vahendite paigaldamine ja kasutamine eh, jätab väga palju lahtisi otsi milline mõju neil on inimeste eh, tervisele, mil moel skaneeritud inimese eh, pilt jääb eh, salastatuks, kas ei oleks targem targem parandada praegust süsteemi selle asemel, et investeerida miljoneid sellisesse tehnikasse, mis ei suuda lõhkeainet tuvastada nii et me, niikaua kui meil ei ole kogu seda informatsiooni, ei saa me suhtuda positiivselt kehaskannerite kasutamisse. üks märkus veel, meil on olemas lahendus, aga nüüd me üritame probleemi tekitada sellest eh, lahendusest. minu üks minut. austatud härra president õigus intiimsuse kaitsel on väga tähtis õigus ja kui seda õigust piisavalt ei kaitsta, on tegemist tõsise probleemiga. mõned nädalad tagasi siin parlamendis võtsime me vastu resolutsiooni Stockholmi programmi kohta, sellepärast et me soovisime, et oleksid erinevad nõudmised omavahel tasakaalus ühelt poolt individuaalsed vabadused ja teiselt poolt julgeolekut puudutav. ja kui nüüd täna me toimime niimoodi, et ja soovib, et Euroopa Liit tegeleb nende küsimustega, siis seondub sellega kodanike kaitse probleem. suur tänu, härra Matulov. aș vrea să clarific încă de la început faptul că prin această dezbatere suur tänu, ma tahaksin alguses kohe midagi täpsustada. selle aruteluga me oleme näidanud, et on olemas, terrorismioht on olemas ja me peame suutma käia paar sammu ees terror-, terroristidest kehaskannерite sisseviimine kõigis Euroopa Liidu lennujaamades, sellel on tunduvalt ulatuslikum mõjus, tegemist on vastuolulise meetmega, sellepärast et äh, sellised ained, mida, mis neelatakse alla, need kehaskannerid selliseid aineid ei näita, aga samal ajal meie, äh, me üritame äh, tagada taga ka reisijate tervisekaitse, kes läbivad need skann-, skännerid ja me ei saa mm, ala, äh, mööda vaadata ka äh, reisijate õigusest, et nende äh, in, õigus nende intiimsusele saab kaitstud. härra Lahtel, suur tänu, härra president, lennunduses turvalisuse põhimõte selles osas peab olema Euroopa Liidul see pädevus ja ei pea olema sugugi mitte niimoodi, et liikmesriigid teevad, mis nad äh, soovivad. meil on põhimõte one stop security, et kas meil on olemas Euroopa öö, äh, otsus kehaskannerite osas või ei ole kehaskannerit. ei, põhimõtteks ei saa olla, et igaüks toimib nii, nagu ta soovib kui me otsustame sisse viia kehaskännerite kasutamise, siis peame me arutama ka seda, et kes seda finantseerib ja kuidas et ükskõik, kas kehaskannerid või mingisugune muu tehnika, siis on tegemist tehnikaga, mis on väga kallis. minu sooviks on, et asjad hakkaksid liikuma ka nõukogus, sellepärast et avalik julgeolek, seda peab ka avalikest vahenditest finantseerima. E härra Stensikile precum și colegilor noștri în legătură. Suur tänu, härra president! Ma tahaksin nõukogu ja komisjoni tähelepanu juhtida ka nende kehaskannerite teisesele mõjule. Röntgeni kiirgus, äh, arstid teevad väga hästi, et ei saa sellise kiirgusega väga äh, sagedasti regulaarselt kokku puutuda. Need skännerid annavad kolmedimensioonilise pildi inimesest, aga nendega seondub inimeste tervisele väga öö, äh, tugev risk. võivad ilmneda geneetilised haigused ja äh, risk ja probleemid, mis on seotud nende kehaskanneritega, ei õigusta nende kasutamist. austatud härra president, härra volinik. terrorismivastasel või terrorismil on ainult üks eesmärk, tsiviilisikute tapmine, mõrvamine, mis on kurb, on ka see, et terrorismil on väga erinevaid vorme ja me peame tsiviilelanikkonda kaitsma, aga kaitstes tsiviilelanikkonda me piirame tsiviilelanikkonna vabadusi ma arvan, et kui me räägime skänneritest, siis me peaksime pigem mõtlema äh, seadusandluse harmoneerimise peale. härra Tšannak, hiljutised ähm, teated selle kohta, ähm, ähm, kogu keha skännerite kohta Suurbritannias on minu meelest täiesti skandaalne, see on esimest korda, kui äh, kasutatakse, sunnitakse inimesi kasutama sellist äh, sellist röntgenikiirgust ja see puudutab ka rasedaid naisi ja väikeseid lapsi. Need, see tähendab seda, et need läbivad keha veel efektiivsemalt kui kosmilised kiirgused. Nad on ohtlikud nahale ja pehmetele kudedele. meditsiinilised röntgenikiired aitavad vähemalt eh, kaitset, et, et vähemalt kaitsta kiirusest, mis, kiirusest, mis tekitavad DNA muutuseid mina kui arst, mina kui eh, eh, lennukite tihe kasutaja eh, leian, et see on häbematus, see on solvav, see on, see on ohtlik. ma arvan, et selle asemel me peaks tegema nagu iisraellased ja vaatama üle reisijate profiile. proua Ernst ja siis saab sõna roheliste esindaja Ähm, körperscanner sind ganz klar und das ist völlig unstrittig natürlich ein eingriff kehakannerid on sekkumine eraellu meie erasfääri me peame endalt küsima kaht kas see on proportsionaalne kas see on kasulik võitluseks terrorismiga selgeid vastuseid nendele küsimustele veel ei ole olen nõus proua Malmströmiga kes rääkis hindamise vajadusest praeguste instrumentide juures. me peame saama kõik vastused lauale, enne kui me midagi muud otsustame. ja terviserisk, risk. kõik siinolijad või mujal viibijad äh, peavad iga nädal mitu korda läbi skanneri minema, ma olen seda ise pidanud tegema kaks korda nädalas ja ma tahaksin teada, millisel määral on see minu tervisele kahjulik või mitte meil puudub riskihinnang tervise osas. seni, kuni see puudub, ei ole ma valmis nõustuma ja tahan selgeid vastuseid. suur tänu, järgmine kõneleja. Where is she? proua Rivesi, proua Rivesi. Uh, Madam Rivasi, would you like to take the proua Rivesi, kas te soovite sõna? Teil on üks minut suur tänu. ma tahaksin äh, seostada skannereid tervise ja terrorismi. kui me vaatame kiirituse komiteed, kus osaleb äh, rahvusvaheline tuumaenergia agentuur, komisjon, tuumaenergia agentuur, mida ütleb see komisjon? et äh, rasedad naised ja lapsed ei tohi läbida kehaskannereid isegi siis, kui äh, kiiritus on äärmiselt väike. me peame silmas pidama, et äh, väikesed kiirgusdoosid võivad äh, vähki ja väärarenguid põhjustada. mina tahaksin teada, kas riskid on õigustatud, on olemas alternatiivseid tehnoloogiaid selleks, et saavutada samu eesmärke, seepärast tuleb tõesti põhjendada skannerite kasutamist, arvestades eesmärki. järgmine kõneleja. ei tohi unustada, et rahvusvaheline terrorism tugineb valedele otsustele, valele infole Ameerika julgeolekuteenistustest terrorismivastased meetmed ja nende mõttekus, seda küsimust pole me endale esitanud. iga uue rünnaku puhul piiratakse taas kord kodanike vabadusi kodaniku ees on sellised tõsiasjad, me edastame andmeid, seda teevad omavahel julgeolekuteenistused ja küsimus, mis tõstatub, on järgmine, kas see kõik on vastavuses äh, inimõigustega, samas kus äh, radikaalsed islamistid kindlasti ei lase ennast peatada nendest meetmetest. suur tänu. sõna saab nüüd nõukogu. suur tänu teile, härra president, ma räägin väga lühidalt, ma kuulasin tähelepanelikult kõigi fraktsiooni esindajate eh, sõnavõtte. ma arvan, et tegu oli eh, väga huvitavate sõnavõttudega, olen nende eest väga tänulik. no tahaksin rõhutada, et ma ei ole sugugi mitte selle poolt, et me sellises keerulises küsimuses äh, peaks arutelusid pärast äh, äh, läbikukkunud terrorirünnakuid, me peaksime kõigepealt arutama seda, mis kukkus läbi meie turvasüsteemides ei ole mõtet hakata äh, rääkima siin äh, terrori poliit-, vastasvõitluse poliitikast, tegu on väga sügavuti mineva äh, läbimõeldud poliitikaga, mis on ühtlasi väga proportsionaalne. me seda teeme, siis me eksime. nii et ma rõhutan veel kord, et me peame analüüsima seda, mis toimus Detroitis, et tehtud vigu enam ei kord-, tehtud vigu enam ei korrataks, kuid äh, samas eh, me ei tohiks midagi radikaalset otsustada, mis viiks meid meetmeteni, mis eh, ei oleks mõistlikud. ning teine küsimus. Euroopal on olemas terrorivastane poliitika, meil on olemas hea ja toimiv strateegia. see on näidanud ennast eh, viimastel aastatel kui efektiivne strateegia. me, see tähendab ka erinevate julgeolekuorganite koostööd ja eh, see tähendab ka seda, et tuleb meie ühistrateegiat rakendada võimalikult hästi. meil on eh, terrorivastase võitluse koordinaator ning tema sõnavõtud on väga huvitavad ja soovitan teile veel kord, et te seda, tema viimast sõnavõttu siin eh, parlamendis hoolega loeksite, sest see on väga huvitav, ta räägib strateegiast, mida üritame konkretiseerida viimasel ajal üritame keskenduda ennetusele eh, ja mitte niivõrd eh, terroristide tagakiusamisele või jälitamisele. me peame keskenduma ennetusküsimustele ja sellega seoses see äärmuslikkuse kasv on meie jaoks väga suur mure. samuti peame analüüsima Euroopa äh, poliitika erinevates riikides, mida tehakse selleks, et äärmuslikkuse leviku vastu võidelda ja e, see aitab meil kindlasti ära hoida tulevasi terrorirünnakuid. meie jaoks on oluline ka infovahetus. siin on räägitud sellest, et oluline pole mitte edastada kogu informatsiooni, vaid oluline on edastada olulist informatsiooni selle jaoks, kes info vastu võtab see ei tähenda seda, et me peame, eh, peame tohututes kogustes muudkui infot edastama. ei, meil on vaja lihtsalt efektiivset infovahetust. viimasel ajal me eh, muudkui areneme edasi Euroopa Liidus selles valdkonnas. meie eh, strateegia rakendamine aitab meile oma infovahetussüsteemi paremini toimima panna, ma räägin siin Europolist, Eurojustist samuti eh, ka COSI süsteemist, mis, eh, millest siin räägiti ja kokkuvõttes räägin veel põhimõtteliselt efektiivsest toimivast infovahetusest. ja lõpetuseks, selge on see, et kehaskänneritest öö, eh, räägitakse praegu väga palju, nagu ma oma esimeses sõnavõtus ütlesin ja nagu ütles seda, nagu ütlesid seda ka volinikud, tegu on küsimusega, mida äh, peab kindlasti arutama ja meil oleks vaja ühtset jagatud Euroopa lähenemist. kui me seda ei tee, siis äh, see tähendab seda, et äh, iga riik teeb nii, nagu ise heaks arvab ja see võib tähendada seda, mis oma õigussüsteemi raames hakkab iseseisvalt tegutsema, kuid ma arvan, et kui me kõik koos tegutseks, siis see aitaks mul kiiresti edasi minna igatahes oleks mõistlik äh, sügavuti minevalt ja rahulikult arutleda seda küsimust, see toimub ka praegu komisjon, me peaksime rääkima nende skännerite efektiivsusest, kas nad on efektiivsed või mitte, rääkima sellest, millised äh, nende võimalused on, piirangud on, teiseks äh, nende sobivus meie vabaduste ja õigustega ning samuti ka võimaliku ohtlikkus küsimus tervisele tuleks kõne alla võtta. kui meie raportid oleme eh, valmis saanud, siis me jõuame ka ühisarvamusele, see on minu poolt kõik, härra president, ning ma tänan teid veel kord eh, nende huvitavate sõnavõttude eest. ma arvan, et see, need on kindlasti olulised nõukogu tulevase töö jaoks. härra Kallas, palun. This, uh, kas teil on protseduuriline küsimus? ma loodan, et on. mina esitasin otsese küsimuse nõukogule, ma tahaksin ka vastust, mida nõukogus arvas artikkel kuue rikkumisest äh, põhiõiguste klauslist ning äh, kohtuotsusest Ühendkuningriigis, kus Ühendkuningriik kõnele katkestatakse. Really have... Saara, mul on väga kahju aga meil ei ole selle jaoks praegu aega, ütleb president. sõna saab pres-, härra Kallas. härra president, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, ma pean ütlema ja suur tänu kõigepealt kõigi teie sõnavõttude eest, kuid ma pean ütlema, et meil täna teile ettepanekut ei ole kasutusele võtta uusi masinaid, mis oleksid kohustuslikud kõikides lennujaamades, kõikides liikmesriikides, nii see asi ei ole me oleme protsessis, kus me tähelepanelikult vaatame läbi neid uusi tehnoloogiaid ja aprillikuus tule, tuleme teie juurde tagasi, olles selle läbi mõelnud, olles läbi uurinud selle tehnoloogia kõik aspektid. ja ma ise äh, kahtlen äh, näiteks äh, nende tõhususes ja proportsionaalsuses, nagu neid sõnu ka kasutati nende uute tehnoloogiate puhul, kuid me ei tohiks otsekohe uusi tehnoloogiaid hüljata. terrorism areneb, me peame kasutama kõiki tehnoloogia arenguid selleks, et meie kodanikke kaitsta ja reisijaid kaitsta. seepärast ärgem maaligem tonti, rääkides uutest tehnoloogiatest. Cecilia Malmström, proua Reding, mina, me tuleme välja ühise Euroopa lähenemisega, kus on arvesse võetud kõiki nõudeid, kaasa arvatud tehnoloogia aspektid, õigusaspektid, põhiõiguste aspektid, eraelu kaitse ja kõik need aspektid ja kindlasti tuleme välja ettepanekuga, mis puudutab ühist Euroopa lähenemist. konsensuslik arusaam on see, et üle-euroopaline lähenemine on eelistatav seda mõistavad ka paljud liikmesriigid. seda me kavatsemegi teha lähitulevikus. me tuleme teie ette oma raportiga ja siis jätkame seda arutelu ja võite mind uskuda. meil ei ole mingisugust vandenõu plaanis selleks, et uued masinad otsekohe kasutusele võtta, pole tehnoloogilist lahendust, mil, mida saaks täielikult heaks kiita või mis tagaks sajaprotsendilise turvalisuse ja lennundus, ohutus on iseäranis keerukas valdkond, siin on meil vaja väga paljusid kombineeritud meetmeid ning ka tugevat rahvusvahelist koostööd. Äh, kui me, see raport meil on olemas, siis me tuleme juba konkreetsete ettepanekutega ja kindlasti äh, teeme ettepaneku ühise Euroopa lähenemise osas, standardite ja nõuete osas, kui liikmesriigid äh, valivad selle, et võetakse kasutusele uued skriinimistehnoloogiad, suur tänu. suur tänu ja sõna saab proua Malmström. suur tänu, härra president lugupeetud parlamendiliikmed, see on tõesti äärmiselt oluline arutelu, terrorismivastane võitlus on tähtis selleks, et võidelda terrorismiga, meil on valusad kogemused Euroopa Liidust, sellest, mida terrorism endast kujutab, see ründab terveid ühiskondi, demokraatiat ja meie põhiväärtusi, mitte ainult üksikisikuid, liikmesriigid loomulikult omavad operatiivvastutust, vastutust luureteenistuste eest, kuid ma olen veendunud, et me võime palju enam ära teha Euroopa tasandil selleks, et koordineerida ja kooskõlastada olemasolevaid vahendeid, seepärast olen oma talitsustel, talitustelt ka palunud väga kiiresti teha ülevaade kõikidest vahenditest, mis meil praegu on, selleks et uurida, mida saab paremaks muuta, kuidas neid kasutada veelgi mõistlikumal moel. ma olen nõus liikmetega, ka mina olen veendunud, et Europol, Eurojust liikmesriikide ametivõimud saavad palju paremini, palju koordineeritumalt koos töötada ja selleks on olemas ka kindlasti meetmed. sellised sündmused nagu Detroiti sündmus on tähtsad selles mõttes, et see on meie jaoks häirekell, tuletab meile meelde, et terrorism eksisteerib endiselt, on väga oluline oht, surve midagi kiiresti ette võtta, selleks et paranda-, kaitsta kodanikke, tekib otsekohe ja see on täiesti loomulik kuid me peame, meie vastutuses on ka turvalisuse tagamise kõrval mõelda analüüsile, hinnangule ning peame pakkuma välja kohased meetmed, nagu volinik ka ütles ja nagu nõukogu on seda toonitanud. me peame täielikult arvesse võtma ka põhiõiguste aspekti just nii kavatseb meie komisjon töötada, tuleme tagasi üksikasjalikuma ettepanekuga pärast, kui hinnang on juba läbi viidud ja arutame seda teiega edasi, suur tänu selle väga hu huvitava arutelu eest. suur tänu, sellega on see arutelu lõppenud. jah, palun ma sooviksin lihtsalt väljendada oma üllatust, sest mina tõstsin käe ja arvates, et ma saan ähm, sõna, kuid et juba oli teil nimekirja vas-, äh, kirja, ma äh, arvasin, et ma saan sõna võtta, aga kokkuvõttes selgus, et see ei ole võimalik. ma loodan, et äh, te teete meile selgeks, kuidas need reeglid siin käivad. sest äh, siis kui teised kõnelejad alles rääkisid, rääkisite te juba täielikust nimekirjast, ma tahtsin väljendada oma üllatust. ja eh, ma sooviksin, et meile täpselt eh, öeldakse, mida me tegema peaks selleks, et me sõna saaks. suur tänu. kui eh, te vastu ei ole, siis ma täpselt selgitan, kuidas see asi käib. lihtsalt öeldes, kui arutelud algavad, siis algusest peale võite te see, mulle silma üritada jääda ja kohe alguses võite näidata, et te tahate sõna saada vaba mikrofoni juures osas, kui te tulete debati lõpus, siis on suhteliselt äh, keeruline teile sõna anda, täna palus sõna üheksateist inimest, tavaliselt saab sõna ainult viis inimest, seekord ma tegin erandi. me ei suutnud päris lõpuni minna, nii et seda peab arvesse võtma juba arutelu algusest peale, kes esimest korda, esimesena käe tõstab, selle me ka nimekirja kanname